Os Elnuk. Thank you very much. Jó reggelt kívánok! Magyarul fogok beszélni. Megnyitom az ülést. Daamid ja härrad, tere hommikust! ma kavatsen kõnelda ungari keeles ja nüüd tahaksin avada tänase istungi vastavalt tänasele päevakorrale arutame me suulist küsimust, mis puudutab kutsekvalikat-.